Allora, la seduta è aperta. Questo cos'è? Allora, il primo punto all'ordine del giorno. nii, läheme oma tänase päevakorra juurde. meie esimene päevakorrapunkt on ülemkogu äh, järeldused, ülemkogu toimus seitsmeteistkümnendal ja kaheksateistkümnendal oktoobril ja meil on nõukogu ja komisjoni avaldus ja enne kui me arutelu alustame, tahaksin teile öelda, et vaba mikrofoni vooru menetluse kohaselt äh, me alustasime siis uue süsteemiga ja te võite nüüd oma taotluse elektrooniliselt esitada, nii et, et hoidke oma hääletuskaardid valmis, kui soovite sõna võtta ja ma teen ettepaneku, et te registreeritiks ennast vabaks mikrofoniks nii kiiresti kui võimalik. aga nüüd annan sõna äh, nõukogu presidendile härra Tuskile, palun, teil on sõna. aitäh, David. president Sassoli, the... president Sassoli, lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, tahaksin anda oma viimase ülevaate ülemkogust keskendume kolmele asjale. kõigepealt ülemkogu mõistes hukka Türgi ühepoolse tegevuse Süürias, mitte kedagi ei lollita see nõndanimetatud vaherahu. Türgi peab lõpetama oma sõjalise tegevuse, pidevalt oma väed välja viima ning austama rahvusvahelist humanitaarõigust mis tahes muu lähenemine toob kaasa lubamatud inimkannatused, võidu Daeshile ning ohu Euroopa Liidu julgeolekule. ülemkogu kinnitas solidaarsust Küprosega, kes seisab silmitsi Türgi ebaseadusliku tegevusega oma rannikul kui me räägime Brexitist, siis äh, ülemkogu toetas seda kokkulepet, millele jõudis meie pealäbirääkija ja äh, Brian Johnsoni, äh, Boris Johnsoni valitsus. Te teate, et meil oli kokkulepe ka eelmise valitsusega, need muudatused, mis sellesse kokkuleppesse tehti, puudutavad Iirimaa ja Põhja-Iirimaa protokolli, mida paljud tunnevad varuplaani nime all. me Äh, vi-, vi-, võimaldame siis tollikontrollid Põhja-Iirimaale sise, sisenemisel viia merele ja see, see tagab äh, ühtse turu terviklikkuse. Äh, läbivaadatud kokkulepe oli Euroopa Liidule vastuvõetav sellepärast, seda toetas Iirimaa, teiseks sellepärast, et seda toetas Euroopa Komisjon me hoolitsesime selle eest, et kõik meie läbirääkimiste eesmärgid said täidetu ja see hoiab ära ka siis sellise kaootilise ilmaleppeta Brexiti. nõukogu poole pealt me oleme just jõudnud lõpule äh, vajalike sammudega selleks, et Euroopa Liit saaks selle teksti heaks kiita ja ka teie peate selle teksti heaks kiitma. Euroopa Parlamendil on siin oluline roll olukord on üsna keeruline pärast neid sündmusi, mis Ühendkuningriigis nädalavahetusel aset leidsid ja Briti äh, taotlus tähtaja pikendamiseks. ma pean nõu riigijuhtidega, kuidas sellele taotlusele reageerida ja langetan otsuse eelseisvatel päevadel. on selge, et nende konsult-, konsultatsioonide tulemused sõltuvad väga palju sellest, mida Briti parlament otsustab või ei otsusta me peame olema valmis mis tahes stsenaariumiks. aga üks asi peab olema selge, nagu ma ütlesin peaminister, peaminister Johnsonile laupäeval, leppeta äh, Brexit ei ole kunagi meie otsus. lõpetuseks riigi ja valitsusjuhid äh, pidasid ka raske arutelu laienemise teemal, järgides komisjoni selgeid soovitusi ja soovis äh, ülekaalukas enamus äh, liikmesriike alustada ühinemiskõnelusi Albaania ja Põhja-Makedooniaga. sellele vaatamata ei olnud võimalik saavutada nõutud ühehäälsust. minu arvates oli see viga. ja olen seda öelnud ka riigijuhtidele. ja ma väljendusin veelgi otsekohesemalt ähm, ja nüüd ma saan ainult äh, loota, et valitsusjuhid teevad õiged järeldused ja äh, arutavad äh, seda ühi-, ühinemist enne järgmist tippkohtumist äh, mais kaks tuhat kakskümmend. koos komisjoni tulevase presidendi Ursula von der Leyeniga arutasime ka Euroopa tulevikku, strateegilist tegevuskava, tulevast Euroopa Liidu eelarvet ning ametisse astuva komisjoni prioriteete. me oleme veendunud, et Euroopa Liit peab olema juhi rollis, võideldes kliimamuutustega. sotsiaalselt õiglane üleminek ei ole mitte üksnes vajalik, vaid see on ka võimalus parandada keskkonda ja luua samal ajal töökohti kuna see on minu viimane ülesastumine äh, siin parlamendis koos Jean-Claude Junckeriga, tahaksin äh, avaldada suurt tunnustust talle ja tema tehtud tööle Need olid ähm, Euroopa Liidu jaoks viis rasket aastat, ähm, aga me oleme alati äh, heas usus koostööd teinud. Ähm, meie rollid ja vaatenurgad äh, tõid mõnikord kaasa poliitilisi lahkhelisid, aga ma võin kõhklematult öelda, et Jean-Claude on alati olnud pühendunud Euroopale ja on Euroopat hästi teeninud ja mul on au nimetada teid oma sõbraks, aitäh, Jean-Claude! samuti tahaksin tänada Euroopa Parlamenti selle viieaastase hea koostöö eest see ei tähenda, et meil oleksid alati olnud samad seisukohad, otse vastupidi. aga ma olen teid alati austanud, teades, et me jagame sama eesmärki kaitsta meie liitu ja meie rahvast, aitäh. aitäh, president Tusk ja nüüd annan sõna Euroopa Komisjoni presidendile Jean-Claude Junckerile, palun. aitäh, lugupeetud president, lugupeetud nõukogu president, kallid kolleegid möödunud nädalal oli minu jaoks väga emotsionaalne hetk. olin oma viimasel ülemkogul koos oma hea sõbra Donaldiga täna räägime mm, äh, saja seitsmekümne esimesest ülemkogust minu, äh, vabandust, saja neljakümne seitsmendast ülemkogust minu ametiajal. ja täna on saja viiekümnes kord, kui ma olen siin teie ees täiskogul. siin Euroopa äh, Demokraatia Kojas meil on olnud väga palju arutelusid, ma olen pidanud arutama teiega ka Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidus ja Äh, ausalt öelda on see mulle äh, tekitanud suurt valu, et ma olen pidanud nii palju Brexiti teemal rääkida. Euroopa oleks võinud tegeleda ka muude asjadega ja oma kodanikke paremini teenida. me oleme raisanud aega, oleme raisanud energiat. komisjon on töötanud väsimatult mm, selleks, et pidada läbirääkimisi kokkuleppe üle Ühendkuningriigiga. me oleme üritanud austada Ühendkuningriigi otsust Euroopa Liidust lahkuda. meil on nüüd uus kokkulepe mis äh, tagab äh, õiguskindluse äh, selleks, et Ühendkuningriik saaks nagu kord ja kohus lahkuda Euroopa Liidust. meil tuli teha väga palju tööd, et sellesse punkti jõuda. ma kuulasin peaminister Johnsonit samamoodi nagu kuulasin peaministrit May'd. meie pealäbirääkija Michel Barnier on jällegi eh, väsimatult kakskümmend neli tundi päevas töötanud ja üles näidanud eh, otsusekindlust ja pühendumust. see kokkulepe, millega me Ühendkuningriigiga eh, jõudsime, arvestab Euroopa Parlamendi ja ka kõigi teiste parlamentide nõudmisi. ma kahetsen alati seda, et Ühendkuningriik otsustas Euroopa Liidust lahkuda, aga vähemalt me võime endale otsa vaadata ja ütelda, et me oleme teinud kõik, mis meie võimuses, hoolitsemaks selle eest, et see lahkumine toimub korrapäraselt. ja samas vaimus me oleme teinud kõik, mis meie võimuses, selleks, et valmistada Euroopa Liit ette ükskõik milleks, ähm, sõltuvalt sellest, mis teisel pool äh, Inglise väina juhtub me peame jälgima seda, mis Westminsteris toimub, väga tähelepanelikult, aga ei ole võimalik ega ei ole mõeldav, et parlament ratifitseerib kokkuleppe enne, kui Westminster on selle ratifitseerinud. Mm me oleme kõnelenud põhjalikult ka finantsraamistikust järgmiseks seitsmeks aastaks ja ma tahaksin öelda, et aeg jookseb. meil on vaja nõukogus jõuda üksmeelele, sellepärast kui me veel aega kaotame Eh, siis jõuame ummikusse eh, järgmise finantsraamistiku esimestel aastatel. liikmesriigid eh, kõik teavad, mis, milliseid finantsraamistikke meil on vaja, meil on vaja Erasmusele raha, teadusuuringutele ja meil on õigus et et me ei toetada Euroopa projekti, me peame selles osas olema üksmeelsed ja ma tahan väga selgelt välja öelda, et komisjoni poolt välja pakutud on miinimum. miinimum ja need ettepanekud, mis praegu arutamisel on, ja mida Soome eesistujana on esitanud, ei ole vastuvõetavad. me ei saa Euroopas tulevikku tagada lihtsalt ühe protsendiga SKT-st, see ei ole lihtsalt võimalik. ja nüüd, härra president, me kõnelesime ka laienemisest. ma olen väga pettunud eh, eh, sellest, et mida otsustati või mida ei otsustatud ülemkogul. Põhja-Makedoonia ja Albaania on Äh, läbirääkimiste alustamiseks valmis, nad on teinud suuri jõupingutusi ja see on väga tõsine viga, et me ei alustanud läbirääkimisi nende kahe riigiga. see on väga tõsine viga, äh, sellepärast et see annab raske löögi nendele riikidele, sellepärast et kui Euroopa Liit jätab mulje, et annab lubadusi ja siis neist ei austa, äh, siis jääb mulje, et me ei austa oma lubadusi kuskil. aitäh! aitäh, äh, härra Juncker ja nüüd anname sõna fraktsioonide esindajale, härra Veeber kõigepealt. Äh, kõigepealt äh, suur tänu Donald Tuskile viie aasta eest, mil ta on üles aidanud ehitada Euroopa ühist maja. ta hoidis tööd Ehm, nõukogus koos ja meil tuleb tunnistada, et ta tegi seda edukalt. ning sa ütlesid, et me kõik eh, seisame siin ühise idee taga ja ma arvan, et siin kojas on seda ideed lihtsam kaitsta kui nõukogus ja just sellepärast suur tänu ka Rahvapartei fraktsiooni nimel sulle. kallid kolleegid, viimane ülemkogu Türgi küsimuses kahjuks ei võtnud vastu selliseid otsuseid, mida meie ootasime. tegemist on rahvusvahelise õiguse rikkumisega, kui Türgi jõud marssisid sisse kurdi aladele. kurdid olid meie partneriks ISISe vastases võitluses, kümned tuhanded on tapetud. meil on nüüd tuhanded ISISe võitlejad sealses piirkonnas ja me ei tea, kas nad on sealsetest vangilaagritest pääsenud või mitte. ja tõesti kahju, et äh, meetmeid vastu ei võetud Türgi vastu. meil on siin probleeme Türgiga olnud äh, Küprosel meediavabaduse piirimisega ja nüüd Süürias äh, Süüriasse vägede sisseviimine. nüüd tekibki küsimus, et milline on Euroopa hääl, milline on see sõnum, miks me ei mõista seda kõike hukka? meie räägime seda ja ka ülemkogus räägitakse, et äh, meid šokeerib see, mis toimub, kuid sellest ei piisa, meil on piisavalt tegutsemisvõimalusi. rahvapartei fraktsioon leiab, et niikaua, kui Türgi nii agressiivselt käitub, tuleb meil rääkida, mis on selle tagajärjed. peame rääkima ka majanduslikest tagajärgedest, ei saa olla nii, et äh, Türgi pidevalt tolliliidust ja siseturust kasu lõikab, aga samal ajal ründab teisi teine küsimus, mitmeaastane finantsraamistik, finantsküsimused Soome ettepanek on ilmselgelt äh, Äh, mõeldud Euroopa Parlamendi provotseerimiseks. Jean-Claude Juncker ütles, et sellest ei piisa selleks, et tegeleda tulevikuküsimustega. ja ma tahaksin selgeks teha, et Euroopa Parlament tegelikult mängib lõppude lõpus ka tähtsat rolli mitmeaastase finantsraamistiku vastuvõtmisel. nõukogu ei tohiks siin mängida tulega ja sellega, et lõpuks teie tehtud ettepanekud siin läbi kukuvad, just sellepärast on meil vaja piisavalt vahendeid uute ülesannete jaoks, uute üle, uued ülesanded tähendavad ka uusi vahendeid ning äh, esimene ettetulek, ettepanek tuleb nüüd paari nädala pärast, ei saa olla nii, et me kärbime Erasmuse rahasid, teadustöö rahasid. ja kallid kolleegid, nõukogu eelmise nädala ajalooline viga Albaania ja Põhja-Makedooniaga läbirääkimisi ei alustatud nüüd on küsimus selles, kas me soovime Balkani riikidesse stabiilsust äh, eksportida või me tahame ebastabiilsust sealt siia tuua. ja just sellepärast äh, eelmisel nädalal ülemkogu kukkus kolinal läbi ajaloolises küsimuses, me oleme nendelt riikidelt palju nõudnud. Põhja-Makedoonia pidi isegi oma riigi nime muutma selleks, et üldse saada lootust läbirääkimisteks. Nemad pingutasid palju ja nina ees löödi neil uks kinni. tegemist on suure usalduse kaotusega, mille eest vastutavad valitsusjuhid ja riigipead. kallid kolleegid me peame üle vaatama struktuurid, siin räägitakse nüüd sellest, et me peaksime tulevikus laienemisprotsessi üle vaatama, Pariis ütleb seda. jah, ma olen selle poolt, aga kas Albaaniale ja Põhja-Makedooniale öeldi seda juba ette, ei öeldud. just sellepärast me ei tohi omavahel siduda küsimusi, mis ei ole omavahel otseselt seotud kallid kolleegid, tahan veel ühe parteipoliitilise nüansi välja tuua. rahvapartei esindajad ülemkogul kõik ühehäälselt toetasid Põhja-Makedoonia ja Albaania äh, liitumist. lihtsalt Renew fraktsiooni esindajad, Mark Rüte ja Macron olid need, kes olid vastu ja tõesti, meie peame parteid kõik üheskoos koostööd tegema selleks, et nende riikidele liitumisperspektiiv anda. ja kallid kolleegid, lõpetuseks paar sõna ka Brexitist, nüüd võiks öelda, et äh, ootame, joome tassikese kohvi ja vaatame, mis järgnevatel tundidel Londonil toimub ja kohvi, siiski vist peaks teed jooma, kui räägime brittidest. lähtusin liiga euroopameelselt äh, siin. Äh, aitäh äh, Michelle'ile kompromissi eest. Jean-Claude Juncker, Michel ja Boris Johnson jõudsid kokkuleppele, piirikontrolle pole, mingit varuplaani ka enam pole, nüüd on pall alamkoja käes edasi otsustavad äh, lordid äh, ja eks me näe siis, kas need, nende tehtavad muudatusettepanekud võetakse vastu või mitte. ootame nüüd uudiseid Londonist ja meie parlamendis peame täpselt sama ütlema. ka meil on õigus seda teksti analüüsida pikalt ja põhjalikult, kuhugi kiiret ei ole meil on samamoodi õigus põhiseaduskomisjonis seda küsimust arutada hiljem ka täiskogul, pärast seda, kui ka fraktsioonid on läbi arutanud ja seega pole ka mitte mingit võimalust, et me veel sellel nädalal otsustaks. seega Euroopa Parlament on viimane institutsioon, mis hindab seda lepingut ja tegemist ei ole ainult tehnilise analüüsiga, vaid ka poliitilisega. viimased päevad andsid meile võimaluse lõppude lõpuks siin asjad positiivsele teele lükata selles Brexiti nutuloos, me oleme nüüd tõesti andnud võimaluse tulevikus asjadel hästi edasi areneda lasta. aitäh, esimees Veeber, järgmisena saab sõna proua Garcia Perez, palun. aitäh, aitäh, president, president Tusk ka mina kasutan võimalust selleks, et oma fraktsiooni nimel teid tänada. tõesti, tihti oli meil hetki, kus me olime erineval arvamusel, nõukogu ja parlament, sellegipoolest eh, hindan teid väga ja tunnustan teid selle eest, kuidas me töötasime ühiste eesmärkide täitmise nimel. jätkame seda tööd. daamid ja härrad, see ülemkogu oli eriline. kõigepealt Brexiti mõttes ja teiselt poolt ka selles mõttes, et äh, ametiperiood on alanud, aga meil ei ole eelarvet. Brexit on meie kõigi jaoks valuline protsess. meie, sotsiaaldemokraadid, oleme alati soovinud, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liitu ja iga samm selles suunas on tähtis sama kehtib ka selle sammu kohta, mida Briti parlament sellel laupäeval tegi selleks, et vältida lepingut Euroopa Liidust lahkumist. nüüd annab oma arvamuse lepingu kohta alamkoda ja alles siis, kui me teame, millised otsused Briti parlament vastu võttis, saab meie parlament, Euroopa Parlament hakata oma tööd tegema ja lepingut analüüsida suur tänu Michel Barnier'le ja tema meeskonnale tehtud töö eest. me teame, et äh, ühtsus äh, tagab meie jõu ja tugevuse. läbirääkimistel õnnestus meil jääda ühtseks ning äh, me peaksime sama ühtselt jätkama ka tööd järgmisel viiel aastal. kui me tahame, et meid usaldatakse, tuleb sõnadelt üle minna tegudele meile lubati täiesti uut Euroopat, kus õigusriigi põhimõtteid kaitstakse rohkem, samamoodi ka sotsiaalseid õigusi. meile lubati ka Euroopat, mis on läbipaistvam. me loodame ja soovime, et nõukogu oleks siin juhtrollis paremini nähtav just selleks, et nende probleemidega tegeleda. kliimaneutraalne Euroopa aastaks kaks tuhat viiskümmend see eesmärk ei ole ikka veel saanud kõikidelt riigipeadelt ja valitsusjuhtidelt rohelist tuld. meie, sotsiaaldemokraadid, Äh, nõudsime, et uuel komisjonil oleks kõige suuremaks prioriteediks roheline kokkulepe. aga see on võimalik ainult siis, kui me selle eesmärgi täitmiseks kasutame kõiki võimalikke vahendeid, tuleb kaasata perekonnad ja VKE-d, nad ei tohi jääda selles protsessis kaotajaks. seda üleminekut tuleb rahastada õiglaselt ja seda on võimalik teha ainult korraliku mitmeaastase finantsraamistikuga novembris kaks tuhat kaheksateist juba pani Euroopa Parlament oma ettepanekud ja eesmärgid paika. sellest ajast saati ootame nõukogu seisukohta. meie positsioon on selge, paigas, me jääme selle juurde ja meie oleme nõus ainult sellise eelarvega, mis arvestab kõikide Euroopa Liidu eesmärkidega selleks, et me ei peaks põhimõttelistes poliitikavaldkondades kärpima, nagu näiteks põllumajandus, kalandus ja ühtekuuluvuspoliitika. meil on vaja piisavalt vahendeid selleks, et hakkama saada erinevate probleemidega välispoliitikas, rändepoliitikas ja kaitsepoliitikas ning meil tuleb kaitsta kodanikke me soovime ka üleeuroopalist töötukindlustust, samamoodi soovime ka meetmeid, millega võidelda noorte tööpuuduse vastu. meil on vaja suurte eesmärkidega projekte selleks, et Euroopa kasvaks. seega me ei lepi vähemaga kui üks koma kolm protsenti SKT-st. me loodame, et I et igaüks saab aru, milline on vastutus, kui komisjon ei saa oma tööd teha. kui me esitame kandidaatriikidele nõudmisi ja siis lööme ukse nende nina ees kinni ning läbirääkimisi ei alusta, siis on see täiesti vastuvõetamatu. see puudutab nüüd läbirääkimiste mittealustamist Albaania ja Põhja-Makedooniaga. me peame mõtlema et liitumine on kasulik ka Euroopa Liidule, peame jätkama läbirääkimisi, sest sellega ei stabiliseerita mitte ainult Balkani riike, vaid tagatakse kogu Euroopa Liidu julgeolek meie toetame seda, et nõukogu mõistis hukka Türgi rünnakud, kahjuks aga konkreetseid meetmeid vastu ei võetud. samamoodi tahan välja tuua meie solidaarsuse Küprosega, me ei tohi lubada seda, et Türgi jätkab Küprose territoriaalvetes illegaalseid äh, naftapuurimisi. me leiame, et meie koostöö nõukoguga on ülitähtis, parlament saab oma ülesannetega hakkama ja loodame, et ka nõukogu seda teeb, sest vastutus on suur. aitäh, järgmisena härra Tšolos, palun uh,. Donald uh.... suur tänu, härra president, äh, härra Donald, kõigepealt suur tänu teile mul oli au töötada teiega komisjonis, nõukogus, nüüd parlamendi poolelt ja ma olen alati hinnanud sinu Euroopa meelsust, sinu panust Euroopa ühtsusesse ja oled esimene ida poolt pärit nõukogu president, suur tänu selle eest. mis puudutab aga ülemkogu järeldusi, siis Brexiti küsimuses, nagu ikka, tundub meile, et tunneli lõpus on valgus, aga siis peame tõdema, et brittidel on väga palju kujutlusvõimet ja nad leiavad üha uusi mooduseid, kuidas lõppotsusest kõrvale hiilida. meid on alati süüdistatud Briti poolelt, institutsioone nimelt, sellesse, kuidas meie teeme palju suuri sõnu ja kasutame oma kujutlusvõimet, nüüd on olukord vastupidine ja Euroopa Parlamendi poolelt äh, meil on hea meel selle üle, et nüüd on kokkulepe saavutatud, suur tänu Michel Barnier'le ja tema meeskonnale tehtud töö eest. meie jaoks on see oluline, meie jaoks on oluline, et Ühendkuningriik saab lahkuda Euroopa Liidust leppega ja nüüd ootame, et Briti parlament teeks oma töö, viiks selle lõpule ja meie ei saa omalt poolt Euroopa Parlamendist otsust langetada enne, kui äh, on lõppotsus äh, langetatud, äh, leping ratifitseeritud Ühendkuningriigi parlamendis. meid ootab ees vastutust täis nädal, aga nagu Manfred ütles, Euroopa Parlament ei, Euroopa, Euroopa Parlamenti ei saa survestada, et tööd tehtaks kiiresti ja ülepeakaela, nii et selle nädalaga me ühele poole asjaga tõenäoliselt ei jõua. ja mis puudutab veel ülemkogu, siis äh, eelarvest ka paar sõna ja laienemisest, mis puudutab eelarvet, siis meie fraktsioon on osalenud äh, Euroopa Parlamendi resolutsiooni ettepaneku koostamises, me soovisime äh, ambitsioonide kajastamist ka eelarves. Euroopa Parlament täidab oma kohust mitte ainult eelarve osas, vaid ka üldisemalt me tahame näidata, et Euroopat ei ehitata üles arvudega, vaid ambitsioonidega ning eelarve saab olla ainult liikmesriikide panus, panuste jagamine ja samuti tuleb teha tööd omavahendite suunal. Euroopas peab olema oma eelarve, tõeline Euroopa eelarve. mis puudutab laienemist, siis äh, Rumeenia kodanikuna võin teile öelda, et olen sellest laienemise protsessist palju kasu saanud ning olen täielikult veendunud, et laienemispoliitika peab jääma Euroopa poliitilise tegevuse südamesse. Euroopa ei saa olla tugev ilma, et me oleksime avatud oma naabritele ja ilma, et me oleksime avatud neile, kes usuvad veel Euroopasse, võib-olla isegi rohkem kui need riigid, kes on juba Euroopa Liidus. Euroopa Liidu uksed peavad jääma avatuks. Euroopa peab alati jääma reformide eestvedajaks jõuks, demokraatlike reformide eestvedajaks jõuks ja me ei saa nõu-, esitada nõudeid nendele riikidele, keda me tahame inspireerida, ilma et me pakuksime neile Euroopa perspektiivi. ma mõistan, Äh, millised mured on Euroopa laienemisega seoses, äh, kui me tahame samas Euroopa institutsioone reformida ning sellepärast toetame Euroopa tulevikukonventi, aga see ei peaks tähendama seda, et Euroopa ei lä-, jätka laienemise teel. meie uksed peavad jääma ikka avatuks, aitäh. president Lambert, praegu. jah, järgmisena härra Lambert, palun. kallid kolleegid mul on selline déjà vu tunne. isegi britid kasutavad siin prantsuskeelset sõna selle olukorra äh, kirjeldamiseks. novembris kaks tuhat kaheksateist oli meil sarnane olukord, kus ülemkogu ütles, et äh, jõuti kokkuleppele toonase peaministriga ning me teame, mis Briti parlament äh, tolle lepinguga ette võttis. nii et oleme nüüd tagasi nullis mitte kõik ei ole alamkoja ja ülemkoja käes. kas Briti parlament nüüd ratifitseerib, ma ütlen ratifitseerib, mitte ei ütle, et lihtsalt on nõus selle lepinguga ja siis saab Euroopa Parlament oma töö ära teha ja ma tõesti ei kujuta ette, härra nõukogu president, et ülemkogu ei anna sellele parlamendile vajalikku aega selleks, et ratifitseerimisprotsess lõpule viia. ma tean, et riigipead ja valitsusjuhid äh, austavad seda parlamenti, isegi kui me alati pole ühel nõul. ma tõesti tean, et me vastastikku austame üksteist ja nii peab see ka jääma. The... aga võib olla ka nii, et äh, Briti parlament äh, ei ole nõus seda lepingut ratifitseerima ja siis tuleb öelda üht. kui sa ei taha või ei ole võimeline seda tegema, kallid Briti parlamendi kolleegid, siis peate olema ka piisavalt julged olema ja paneme kas selle lepingu või Theresa Mayga kokku lepitud lepingu referendumile. laske siis inimestel otsustada. ja tegelikult see on ainus võimalus tagada otsus, sest me kõik teame, et äh, siis on britid oma valiku teinud ja me respekteerime seda otsust. kas siis britid soovivad jääda? meie soovime, et nad jääksid, aga kui enamus soovib lahkuda, siis me aktsepteerime seda ja teeme seda sõbralikult. paar sõna ka laienemise kohta. meie jaoks on täiesti selge, et Lääne-Balkani riigid peavad integreeruma Euroopa Liiduga. ja mitte kellegi huvides, ei nende riikide kodanike huvides ega ka Euroopa Liidu kodanike huvides ei ole see, et me jätame need riigid nii omaette. me teame, et Euroopa tee äh, on äh, parim tee, äh, me ei taha neid jätta demokraatia ning õigusriigi põhimõtte alast välja. see on täiesti selge. nõukogu, ülemkogu otsus ning mul oli väga hea meel, et kuulsa, kuulasin seda, kuulsin seda ka härra Tuski ja härra Junckeri soos, me peame täitma oma kohust. me peame täit-, teadma, täitma oma kohust, avama Põhja-Makedooniaga ning Albaaniaga läbirääkimise. vastupidine on tõsine viga ülemkogu poolt, ülemkogus ma tean, on vaja häälte, hääletusel üht, ühehäälsust, me teame, et suurem osa soovisid siiski selle tee, seda teed minna ja laienemise teed minna. aga on siiski neid riigijuhte paar tükki, kes otsustasid kaikaid kodarasse loopida. läbirääkimistest tuleb alustada, mitte lõpp, lõpuleviimisest ma praegu ei räägi, loomulikult me teame, et läbirääkimised, läbirääkimised kestavad kaua ja me anname kogu selle aja selleks, et liitu süvendada ja, ja töötada selle liidu arendamise kallal ja äh, kui äh, Macron valiti, siis tähistasime me äh, Euroopa suurt arengut ja siis me ei tohi ajal lasta raisku joosta ning peame sedasama teed edasi minema. Monsieur le Président, euh, la Turquie a largement. suur tänu, president Tamm. Türgist räägiti väga palju ülemkogul ja nüüd siis nelikümmend viis aastat on nad endiselt olnud Türgis äh, ja me ei ole saanud, suutnud ennast kaitsta alalise agressiooni eest Türgi poolt ja endiselt äh, on Küprose vetes illegaalselt ka Türgi laevad ja nüüd jällegi äh, täiesti illegaalne sõjaline operatsioon, rünnates Põhja-Süürit, see sõjaline operatsioon loomulikult mängis kaardid kätte äh, pühasõjavõitlejatele Daeshile ja teistele ja viis koma kuus miljonit eurot on mõeldud rändepoliitika jaoks, aga Erdogan ähvardab endiselt Euroopa riike äh, sellega, et nad suunavad rändevood meile, me oleme praktiliselt üheksa miljardit eurot suunanud neile liitumise eelse abiga ja nüüd ähm, on aeg kiiresti lõpetada lõplikult, mitte ajutiselt äh, see Türgi liitumise protsess, Türgi ei kuulu Euroopasse ei oma ajaloo, kultuuri, geograafia tõttu ja nüüd on ta näidanud suurepäraselt, et äh, nemad käid, kaitsevad selliseid huve, mis lähevad täielikult Euroopa rahvaste huvidega vastuollu ülemkogus räägiti ka mitmeaastasest finantsraamistikust, räägiti omavahenditest ja omavahendite osas räägiti ka maksude võimalusest, süsinikumaks, plastimaks Äh, maksustamise koorem on suur ja alati kasutatakse samu äh, ettekäändeid, keskkonna ettekäänet maksude kehtestamiseks, aga kus siin on järjepidevus? ühelt poolt räägime kaubanduslepingutest, alandame tolle, suurendame äh, vabakaubanduslepingute osakaalu ja sel moel kahjustame keskkonda, samal ajal tahame maksu, maksudele veel kord uusi kihte juurde lisada, mille all kannatavad Euroopa ettevõtted ja kaotavad meie kaaskodanikud oma maksu, oma ostujõu langemise kaudu. ja me peame maksma üha rohkem, saame üha vähem. minu koduriik Prantsusmaa on umbes sada miljonit eurot suunanud äh, ja vastu oleme saanud ühtse põllumajanduspoliitika, mis on õõnestanud Prantsusmaa põllumajandust ja iga teine põllumees paneb tänapäeval toime enesetapu. me peame mõtlema teistmoodi ja äh, mitte äh, suurema lõimimise ning vabakaubanduslepete sõlmimise teed. suur tänu, kolleeg Van Arden, palun suur tänu, härra president! tahtsime, et Euroopa Liit näitaks üles head tahet ning paindlikkust Brexiti küsimuses, oleme nüüd seda näinud. ja seda ka kõige viimaste läbirääkimiste käigus, nägime seda ka ülemkogus, atmosfäär on muutunud, suur tänu, Michel Barnier, suur tänu, Donald Tusk, suur tänu, Jean-Claude Juncker. ma loodan, et mõeldakse ka järele selle üle, miks Briti kodanikud otsustasid Euroopa Liidust lahkuda ning loodan, et enne detsembrit kaks tuhat, kaks tuhat kakskümmend töötatakse välja vastuvõetavad tehnilised äh, alternatiivid tollikontrollidele. lugupeetud daamid ja härrad, ülemkogus on riigipeade valitsusjuhid kokku leppinud lahkumisleppes ja nad tahavad asjaga edasi liikuda, nad tahavad, et meie koda annaks oma jah-sõna, me peaksime tegema seda kiiresti, sellepärast et kolmekümne esimene oktoober, mis on lahkumiskuupäev, selle ei määranud kindlaks mitte Briti valitsus, vaid aprillikuus ülemkogu. keegi ei taha seda pikenemist mõned kolleegid ütlevad, et äh, tahetakse näha kõigepealt, mida ütleb Ühendkuningriigi valitsus, aga mina ütleksin, et meie ülesanne on sellest lahus. me ei tohiks lasta ennast segada, eksitada sellel teed, isegi härra Verhofstadt ei peaks seda tegema, Verhofstadt sooviks olla justkui Berko Brüsselis. aga nüüd esitatakse vastav akt alamkojale Ühendkuningriigis tänase päeva jooksul, kui see läbi läheb, siis äh, on see asi õigel teel, ükskõik, mis seal ka ei juhtuks, ei tohiks meid segada. me ei peaks äh, kuulama teiste alternatiivseid plaane, me peame näitama oma otsusekindlust Euroopa Parlamendis, Euroopa Liit ei tohi teha jällegi ühte viga. kandkem hoolt selle eest, et Brexit saaks tehtud ilma igasuguste viivitusteta, aitäh. ja kolleeg Širdevan, palun suur tänu, president. eelmise nädala ülemkogu tulemused ei tekita mitte ainult lahtiseid küsimusi, vaid ka ilmselgelt ei aita kaasa probleemide lahendamisele. otse vastupidi, teatud küsimustes tegelikult muutsid olukorda veelgi halvemaks. arutelu Põhja-Makedoonia Albaania liitumise üle oli selline, äh, millega tekitati Põhja-Makedoonias valitsuskriis. mitmeaastase finantsraamistiku aruteludes lihtsalt mängitakse numbritega äh, ja mitte ja ilmselgelt päris mitu valitsusjuhti ja riigipead ei tea ka ise, kuidas kliimaeesmärke täita nende vahenditega. mul on aga väga hea meel, et äh, ülemkogu võttis üle minu fraktsiooni poliitilise seisukoha, et Türgi vägede sisseviimine Kirde-Süüriasse on vastuolus rahvusvahelise õigusega kui nõukogu ja komisjon on täpselt samasugusele järeldusele jõudnud, siis nad, miks te olete nüüd oma töö peatanud, miks te ei võta üle ka meie poliitilisi nõudmisi, mõned teised on seda juba teinud, need, kellega me pole absoluutselt arvestanud. relva eksport Türki tuleb otsekohe lõpetada, peale selle tuleb tunnustada äh, kurdide õigust autonoomiale, see poliitiline ja sõjaline surve Türgi poole pealt äh, ei aita kurde. minu fraktsioon viimastel aastatel on konstruktiivselt andnud oma panuse kriiside lahendamisse ja jätkame seda ka tulevikus meie prioriteediks on alati olnud rahuprotsessi tagamine Põhja-Iirimaal ja miljonite inimeste sotsiaalsete õiguste tagamine. jah, nüüd on uus leping, mis praegusel hetkel on küll problemaatiliselt äh, alamkotta jäänud toppama, meie aga ootame nüüd ratifitseeritud teksti Londonist ja kui ta peaks tulema, juhul kui tuleb, siis vaatame põhjalikult selle teksti üle ja teeme seda, kasutades ära kogu aja, mida meil on vaja. kinnitan seda teile meie fraktsiooni nimel. ja kui Londonist mitte mingit teksti meile tagasi saadeta, see võib ju ka juhtuda, siis arvatavasti peavad valitsusjuhid ja riigipead otsustama, kas antakse pikendus. meie soovitame teil pikendada, hoolitsege selle eest, et Briti rahvas saaks veel kord ise otsustada, sest nii mõnigi probleem on võimalik niimoodi lahendada vägagi lihtsalt ja paar isiklikku sõna ka lõpuks. kuigi me ei ole poliitiliselt alati ühel arvamusel, härra Tusk, suur tänu teile poliitilise töö eest, mille olete teinud ja kõike head ka tulevikuks. aitäh, järgmisena kolleeg Kyung Jüsi. aitäh, lugupeetud president piirduksin oma lühikeses sõnavõtus Brexiti teemad, teemaga, me oleme juba viimased kolm aastat üritanud sellega kuidagi äh, leppida. me teame, millised on referendumi tulemused ja tulemusi tuleb äh, austada, Ühendkuningriik peab lahkuma ja elama selle otsuse tagajärgedega. Äh, härra Junckeril oli õigus, kui ta ütles, et, et pikendust ei tohiks anda, sõltumata sellest, kas saavutatakse kokkulepe või ei, Ühendkuningriik peaks lahkuma. ma arvan, et see on ka Euroopa kõige paremates huvides, kui me laseme Ühendkuningriigil minna see otsus, mille Briti rahvas kolm aastat tagasi tegi, ei olnud eriti suur üllatus. Briti euroskeptitsismil on väga pikad traditsioonid, see, need ulatuvad tagasi juba Henry Kaheksanda aja, aegadesse, sellest ajast saadik on see olnud brittide geopoliitilise mõtte keske, keskmes ja me peame seda austama. aga Euroopa Liit peab olema ka väga selge nende väljakutsete osas, mis meie ees seisavad ja me peame selgelt ütlema välja, mis on meie prioriteedid. Euroopa seisab silmitsi rändega, palgaerinevustega, kliimamuutustega. meil on vaja lahendust. kui Euroopa tahab olla edukas, siis me peame lahti saama kõigist takistustest lahenduste teismisel ja Brexiti järgnev väse, väsimus võib üks sellise takistus olla. samuti äh, peame olema väga selged sellest, mida arvame uutest kandidaatriikidest äh, ja sabotööridest meie sees ja väljas, nii et, et mis puudutab Ühendkuningriiki, äh, otsus on tehtud ja nüüd on aeg edasi minna kõigil, aitäh. proua Hübner, kaks minutit president Tusk, president Juncker kallis Donald, kallis Jean-Claude. suur tänu, et olete pühendunult töötanud Euroopa nimel ja suur tänu teie kommentaaride eest laielemisest. mina räägin Brexitist. lähipäevadel on meie koja ülesandeks hinnata lahkumislepet ning anda oma heakskiit ja äh, hääletus Briti parlamendis on keeruline ning äh, seda tuleb arvestada, aga selge on see, et meie anname oma heakskiidu alles siis, kui äh, Ühendkuningriigis on ratifitseerimise protsessiga ühele poole jõutud. jah, tõesti, déjà vu. me täna ei tea, millised enamused tekivad enamust erinevatel hääletustel alamkojas ja milline on kogu selle menetluse lõpptulemus. iseäranis keeruline on täna hinnata seda, mis võib olla aja kava hääletuse tulemus. kahetsusväärne on jällegi see, et meid ümbritseb suur ebakindlus, teekond on olnud pikk ja ma loodan, et äh, lai-, et pikenemise perioodi puhul äh, kasutatakse üleminekuperioodi ära selleks, et töötada välja parim võimalik äh, tulevikustsenaarium ning tulevikusuhted. Euroopa kodanike õiguste negatiivne katmine meedias seoses vaba liikumisega, sekundaarse õigustiku kasutamisega ja nii edasi ja kõik see, mida me oleme kuulnud kuulamistel kodanikega, sellest, et kodanike õigusi tulevikus ei austata, Nende kohta ütleksin ma, et Euroopa Liidu kodanike õigused on sätestatud lahkumisleppel, millele ratifitseerimisega jah-sõna antakse. aitäh! kaheks minutiks saab sõna härra Silva Pereira. suur tänu, president. nõukogus jõuti lahkumisleppeni, uue lahkumisleppeni koostöös Ühendkuningriigi valitsusega ja see on hea. see näitab, et Euroopa Liit ei ole siin selleks, et kellegi elu raskeks muuta, et Ühendkuningriigi elu raskeks loo-, muuta. me suutsime kolme erineva peaministriga Ühendkuningriigis lepped läbi rääkida härra Cameroni, proua May ja nüüd härra Boris Johnsoniga. lahkumislepe võimaldab Brexitit korraldada korrapäraselt ning vältida katastroofilise leppete lahkumise stsenaariumi. aga Ühendkuningriigi parlament ei ole tänaseni selle ettepaneku osas mitte mingisugust otsust langetanud Euroopa Parlamendi seisukoht ja meie fraktsiooni seisukoht on selge. meie ei ole valmis äh, hääletama heakskiidu üle enne seda, kui Ühendkuningriigi parlament on äh, leppe omalt poolt heaks kiitnud. ütlen selgelt välja, igasugune heakskiidu hääletamine ei tähenda mitte ainult seda, et hääletatakse meie täiskogul, vaid äh, ka seda, et toimub hääletus meie põhiseaduslikus komisjonis. ja kui ma mõtlen, kui ma räägin sellest, et Euroopa Ühendkuningriigi parlament peab ennem oma heakskiidu andma, siis ma mõtlen nii alamkoda kui ka lordide koda. ning me soovime, et Ühendkuningriigi parlament oleks leppe täielikult pärast kõikide muudatusettepanekute kaalumist ratifitseerinud, sealhulgas tuleb kaaluda ka teise referendumi muudatusettepanekut enne seda, kui meie oma heakskiidu anname. aga, aga Euroopa Parlament on valmis kohe, kui Ühendkuningriigi parlament on valmis oma heakskiitu andma. ja meie seisukohad on juba välja öeldud, me toetame sellist lähenemisviisi, me toetame kõige, seda kõige olulisemat poliitilist avaldust härra Taskilt täna, nimelt meie otsus ei ole mitte kunagi leppeta lahkumine. nii et meie fraktsioon toetab nõukogud, meie fraktsioon toetab või, ja ka meie parlament toetab nõukogu lähenemisviisi. ja nüüd saab kaheksa pooleks minutiks sõna härra Verhofstadt. kõigepealt härra Van Ordenile ütleksin järgmist. mul on äh, au olla, et mind võrreldi härra Berkoga. see on parem kui äh, Riis Moogiga võrdlemine igal juhul sellepärast et Berkovi lipsud on värvilisemad, need on mulle märksa rohkem meeltmööda kui äh, härra Riis Moogi lipsud suur tänu esimeste konverentsile, et nad on kinnitanud äh, heakskiidumenetluse siin majas ning selle, et heakskiidumenetlus algab alles pärast seda, kui äh, Ühendkuningriigi pool on leppe täielikult ratifitseerinud ja oluline on see, et see on meie resolutsioonides kirjas ja ma arvan, et kallid sõbrad, me peaksime seda aega hästi ära kasutama peaksime kasutama aega tänasest heakskiidu hääletuseni selleks, et lahendada need probleemid, mida veel ei ole lahendatud seoses näiteks ühend, Euroopa Liidu kodanikega, kes elavad Ühendkuningriigis. on veel probleeme, mida tuleb lahendada. nimelt äh, haavatavad kodanikud, kakssada tuhat kodanikku nimelt, kes vajavad abi. Need kodanikud, kes äh, ei täida tähtaega ja Ühendkuningriigi äh, kodanikud on öelnud, et me saadame nad välja, see probleem tuleb lahendada enne, et ei ole mitte mingisugust nende inimeste väljasaatmist. ja teiseks, äh, settled ja pre-settled staatus on äh, tegelikult kaks erinevat asja, ma ei saa aru, mida tegelikult tähendab see äh, osaliste õigustega ning täielike õigustega staatus ning kuidas on lood sõltumatu järelevalveorganiga. kui sõltumatu on sõltumatu järelevalveorgan, see ei ole leppes selge, me peame tõesti kandma hoolt selle eest, tegemist on täiesti sõltumatu organiga. enne kui Euroopa Parlament annab oma heakskiidu, tahan ma, et need probleemid lahendataks, kallid kolleegid. head kolleegid, me ei taha, et Euroopa Liidu kodanikud satuvad ohvriteks järgmises skandaalis Ühendkuningriigis ja lõpetuseks kasutaksin võimalust selleks, et öelda paar lahket sõna ka Jean-Claude Junckerile, kes on juba lahkunud. ja tahaksin tänada Donald Tuski hea koostöö eest. meil oli mitmeid mõttevahetusi arutelude ajal siin kojas ja soovin teile äh, häid uusi väljakutseid kuskil suures idapoolses riigis. aitäh sulle, Donald! ja nüüd saab pooleteiseks minutiks sõna härra Smith lugupeetud juhataja, kallid kolleegid, ka mina piirduksin Brexiti teema käsitlusega, mis ei üllata küll kedagi. president Tuskile ütleksin ma šotlaste poolt aitäh, aitäh teile, kuidas te käitusite oma ametis ja aitäh selle eest, et alati hoidsite ukse meile avati. nii Šotimaal kui Ühendkuningriigis oleme me kõik teadnud, et teie olete Ühendkuningriigi suur sõber, aitäh. kallid kolleegid, viimane kord, kui me siin rääkisime, Äh, rääkisin ma äh, nii-öelda mitte heast, vaid halvast tahtest äh, Ühendkuningriigi teatavate inimeste poolt, need inimesed, kes soovisid Ühendkuningriigi valitsuse ümber kõik head kokkulepped lihtsalt kõrvale pühkida. jah, me nägime viimaste päevade jooksul väga murettekitavaid samme ja Ehm, ohus on meie ettevõtete eh, ja ühend-, Euroopa Liidu kodanikud, Euroopa Liidu ettevõtted, kellele öeldi enne hääletust, et midagi ei muutu, aga asjad muutuvad kogu aeg ja veel enne seda, kui teksti ratifitseeritakse. mida teha? Te peate väga raskete partneritega koostööd tegema, aga ma võin teile öelda, et Ühendkuningriigis valitseb kaos. Ühendkuningriigi Boris Johnsoni valitsusel ei ole kindlat jalgealust ja nende sõnu ei saa uskuda. ja Westministrist rääkides, Šotimaa äh, peaminister ja Velsi peaminister on öelnud, et ka nemad, nende parlamendid peavad andma oma jah-sõna sellisele lähenemisviisile, mis praegu on ette pandud, aga meie ei ole seda teinud. kallid kolleegid, ei ole mitte mingisugust võimalust ratifitseerimisega sel nädalal ühele poole jõuda Westministerisse meie ei peaks ohvriks tooma ei Euroopa Parlamendi ega nõukogu usaldusväärsust. ainus õige tee on äh, lisaaeg. aeg parandab kõik haavad. nüüd on taotletud pikendamist, meie peaminister tahab küll teha nägu, et ei ole mingisugust pikenemist taotletud, andke see pikenemine, andke see lisaaed, andke see aastaks või veel pikemaks härra Johnson ja tema kaasreisijad võib-olla raiskasid aega, aga meie ei ole aega raisanud, meie tahame parimaid lahendusi välja töötada ja selleks on meil vaja lisaaega. aitäh. And I am afraid, Alan, you used more time than you had. ma pean ütlema, et rääkisite pikemalt kui lubate, et ma katsun olla kannatlik, sest meil on õnneks aega, aga tõesti üritage siiski ajast kinni pidada. järgmisena üks minut ja härra Moiten, palun president Tusk, komisjoni president Juncker, oleme siin lõputu farsi tunnistajateks. britid suure enamusega otsustasid lahkuda. referendum, enamus, selge otsus, aga tänaseni pole mitte mingit tulemust, mitte mingit lahkumist. kes teist veel julgeb inimestele selgitada, kuidas oleks võimalik mööda minna lahkumislepingu ratifitseerimisest või seda blokeerida. Te olite tõesti edukad, tegite lahkumislepingu nii ebaatraktiivseks kui võimalik ja seega ka lahkumise nii võimatuks kui võimalik hoolimata sellest Johnsonil siiski õnnestus saada enamus ratifitseerimiseks. nüüd lükata Euroopa Parlamendis ratifitseerimise edasi ja Euroopa Liidu käepikendus Briti parlamendis John Bercow annab ka oma panuse, sest ta lihtsalt lükkab kogu aeg ratifitseerimist edasi. kõik vajutavad pidurile, see on tõesti ähm, kurb mäng, vaatan seda tsirkust nii pisarates kui ka naeratades. pisarates sellepärast, et me oleme siin ajaloolisteks tunnistajateks, kuidas demokraatlikud protsessid perversseks muudetakse. naeratades sellepärast, et meie toredad poisid ja tüdrukud Brexiti parteist on siin kohal ja oma häälega meie arutelusid siin rikastavad ja teie kollektivistlikele närvidele käivad, see on tõesti rõõmustav härra Moitan, kas olete valmis vastama härra Ansipi sinise kaardi küsimusele? No, no, no. I... Ah, see ei olnud sinise kaardi küsimus. Te ei soovi sinise kaardi küsimust esitada? ja siis läheme härra Eppingi juurde üheks minutiks. aitäh president Euroopa Ülemkogul ei jõutud kokkuleppele selles osas, et jätkata Albaania ja Põhja-Makedooniaga liitumisläbirääkimised. jumal tänatud, seda ütles ka Prantsusmaa. tõesti, tuleb lõpetada Euroopa Liidu laiendamine. peale selle britid soovivad lahkuda ja nüüd Balkanid sisse võtta, see pole küll hea vahetus kohe kindlasti mitte, kui Albaania vastu võetakse, sest korruptsioon suureneb veelgi. Albaania on Kolumbiaga samal tasemel korruptsiooni osas ja Põhja-Makedoonia padamal. vaadake, mis juhtus kaks tuhat seitse Rumeeniaga, kõik arvasid, et Rumeenia on valmis liituma. korruptsioon oli suureks probleemiks, Rumeenia liitus, raha voolas Rumeeniasse, korruptsioon muutis veelgi hullemaks ja üks poliitiline kriis järgneb teisele Türgi on veelgi hullem seisukorras, kahe tuhande neljandast aastast on tegelikult äh, äh, komisjon Türgit nagu suurt koletist söötnud. nii et tõesti tuleb blokeerida kõik need liitumisläbirääkimised, läbirääkimised. ma ei ole alati Prantsusmaaga nõus, aga nüüd ütlen küll Prantsusmaale merci. proua Anderson üheks minutiks, palun. kõnelejal ei ole mikrofoni If... me loodame, et me oleme leppeta Brexiti ära hoidnud, aga Põhja-Iirimaa jaoks on ikkagi Brexit. tegemist on väga segase kompromissiga ja kui britid seda veelgi äh, kihva keeravad, äh, siis äh, tegelikult ei ei olegi enam äh, mingit kokkulepet see kokkulepe äh, aitab ära hoida Brexiti kõige hullemaid tagajärgi, äh, kõva piiri Iirimaal, tollipunkte ja meil on ühtne kaubavahetusrežiim ja eristaatus, see kõik on väga oluline. lambad ja ja muud kariloomad saavad Euroopa Liidu standardi ja inimestele on tagatud Euroopa Liidu standardid keskkonnaga ja tarbijakaitse vallas, aga meil ei ole võrdseid tingimusi. me oleme nii-öelda pooliku lahenduse leidnud, inimesed soovivad aga tõelist lahendust. Iirimaa ühinemine on ainukene viis, kuidas inimesed Euroopa Liidu rüppe tagasi saavad tulla. see koda peaks seda siin tunnistama ning see koda peaks tegema ettevalmistusi Iirimaa ühinemiseks ja mitte seda maha magama. aitäh ja proua Harris üheks minutiks, palun. kõnelejal puudub mikrofon it's straight in front of you the button. MPs in my parlamendisaadikud Ühendkuningriigi parlamendis blokeerivad lepet, mis on inimestele vastuvõetav parlamendil ei ole demokraatlikku mandaati teiseks referendumiks või Brexiti ärajätmiseks. jah, nad üritavad leida viise rahvalt on otsuste tegemine ära varastatud, aga meie ei loobu. vaatamata kõigele, enamik britte ei soovi Brexitist loobuda, nii et, et mina tahaksin tunnustada neid miljoneid äh, valijaid, kes kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal oma seisukohad välja ütlesid ja kellel jätkub julgust mitte loobuda. Äh, nende visadus näitab, mis on brittide juures kõige parem. Äh, te võite Äh, meid küll rõhuda, te võite meie vaimujõudu nõrgendada, aga minu usk Briti rahvasse on kõikumatu ja kindel. Nende häält võetakse kuulda. Can I? Sorry, Miss Harris. proua Harris, proua Harris, proua Harris me üritame teiega äh, kõneleda, kas te olete valmis vastama proua Grapini äh, sinise kaardi küsimusele? proua Grapini, palun. suur aitäh. Äh, ma kuulasin teie sõnavõttu, te rääkisite sellest, et enamik kodanikke Suurbritannias ei soovi referendumi tulemusi muuta. kust te selle info olete saanud, sellepärast et meil sellist infot ei ole, meil on vastupidine info, et enamik britte soovib äh, otsust muuta, selleks toimuvad meele, meeleavaldused, et kust te võtsite selle info? ma rääkisin, viiskümmend neli protsenti toetas Brexitit, seda näitasid eelmise nädala arvamuse tuletused ja referendumil ka ju kaks tuhat kuusteist enamus toetas Brexitit ja see on endiselt nii. So again